Der Präsident! President. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Lugupeetud daamid ja härrad, austatud kolleegid, tervitan teid pärast lõunasel istungil, mis on viimane enne jõule ja aastavahetust. ma tahaksin tervitada siin Baden-Württembergi äh, Saksa sõjahaudade hooldamisorganisatsiooni liikmeid. Nad on äh, ainuüksi Baden-Württembergis äh, hooldanud äh, üle üheksasaja tuhande inimese hauad, nii et suur tänu teile ja tere tulemast! protokollist äh, hiljem. nüüd äh, vastavalt päevakorrale jõuame me järgmise punkti juurde inimõiguste ja demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine, Malaisia peksukaristuse kasutamine. kõigepealt saab sõna